teil. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud liikmed. kui valitud president Juncker selle portfelli mulle andis, ütles ta mulle, et ma räägin Shakespeare'i keelt ja teen oma parima, et püü-, et väljendada ennast selgelt oma emakeeles, aga eelkõige aga kõigepealt Molieri keeles või vähemalt minu versioonis Molieri keeles tahaksin ma teid tunnustada ja tänada, et te mind täna siia kutsusite. ning samal ajal tahaksin ka tänada teid selle aja eest, mida nii paljud teie seast on mulle eraldanud isegi enne seda kuulamist. ma tahtsin vastata kolmele põhilisele küsimusele. kõigepealt, miks ma seda tööd tahan? teiseks, milliseid kogemusi ma äh, endaga kaasa toon ja kolmandaks, kuidas ma lähenen sellele ülesandele, ülesandele, mis on nii tähtis selleks, et äh, oleks töökohti, et oleks kasvu ja seetõttu on see nii väga oluline Euroopa kodanikele niisiis, miks ma seda tööd tahan? sest ma tahan mängida oma rolli. selleks, et tõusta kahe suure väljakutse kõrgusele, mis meie ees on. ühest küljest ehitada üles usaldust Euroopa vastu meie kodanike seas ning väljakutse töökohtade loomine ja kasv peab äh, uuesti taastuma meie majanduses isiklikult sellepärast, et ma tahan, et Suurbritannia oleks osa edukast Euroopa Liidust. see on mõistlik Euroopa jaoks ja ma loodan, et see on mõistlik Euroopa Liidu jaoks. minu vanemate põlvkond oli sõjas. minu enda põlvkond kasvas üles äh, lõhestunud Euroopas, äh, tal oli kogu aeg äh, tuumahävingu oht pea kohal. kui langes raudne eesriie, siis kuhu suund, mille äh, poole suundusid uued demokraatiad? Euroopa Liidu poole. ja kui väga oli meil õigus, et me sellele kutsele vastasime, nii et jah, ma tahan töötada ühtsete Euroopa huvide nimel ja ma tahan, et minu riik jääks äh, Äh, liitu, kuhu kuulub viissada miljonit inimest, äh, kellel on ühtsed väärtused, kes elavad koos, töötavad koos, kauplevad koos ja kes lahendavad globaalseid väljakutseid koos. aga mis, äh, kes ma siis olen ja mida ma sellele ametikohale toon, kui mind valitakse, ma olen kooliõpetaja ja väikeettevõtja poeg, pool elu olen töötanud valitsuses, pool äris, alustasin nõustajana Kenneth Clarke'ile ja John Majorile kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel aastatel. peale seda lõin omaenda ettevõtte, nii et ma tean, mil-, kui raske on üles ehitada ettevõtted konkurentsitihedas keskkonnas. lahkusin rohkem kui neli aastat tagasi, kui ma läksin Briti valitsusse ministrina. aga kas ma olen, ma olen ma olen loobunud kõigist aktsiatest, mul ei ole ühtegi aktsiat, ma ei ole ühegi juhatuse liige, nõukogu liige ka mitte, nii et ma arvan, et mul ei ole mingisuguseid huvide konflikte. aastal kaks tuhat kümme sai minust haridusminister ning mulle anti töö eh, ellu viia kõige suurem haridusreform eh, selle põlvkonna eh, ajal. siis sai minust Briti valitsuskabineti liige ning juhtisin koalitsioonikabineti lordide kojas. ülemkoda on see koda, mis muudab seadusandlust ning tema eripäraks on just detailne seaduste järelevalve. seal on väga palju eksperte, mitte ühelgi parteil ei ole enamust, kõige suuremal parteil on ainult kakskümmend kaheksa protsenti häältest. nii et ainukene viis edasi liikuda on luua konsensust ning töötada üle parteiste piiride. niisiis, viisin ellu keerulise reformi poliitilises keskkonnas, mul on, ma olen tõestatult suur, suutnud luua konsensust ja ma saan aru, et töökohad ja kasv on, ma mõistan neid asju praktilisest seisukohast. kuidas ma lähenen äh,, lähenen sellele eluliselt tähtsale ülesanne, mille Jean-Claude Juncker mulle andis? töötas Jyrki Kataneni, Valdis Dombrovskis, Pierre Moskovitši ja mu te äh, teiste komisjoni kolleegidega ähm, kavatsen toetuda sellele, mida siiamaani on tehtud, ähm, mida on juhtunud Leed, ähm, mida on juhtunud Michael Barnier ja see komisjon, et me, meil oleks hea, hästi reguleeritud finantsteenuste tööstus, kus, mis töötab paljude huvides, mitte mõnede huvides. oli erakordne saavutus parandada meie finantssüsteemi kriisi ajal ja ma tahan omapoolset tunnustada oma eelkäijaid äh, ja ma tahan, et selle lausa protokolli läheks. selle töö keskmes on loomulikult Pangandusliit et oleks ühtne reeglite raamat kahekümne kaheksal liikmesmaal. minul, äh, kui mind valitakse, on panna äh, ülejäänud mosaiigitükid paika, et see liit annaks äh, meie pangandussüsteemile selle stabiilsuse, mida me kõik tahame saada. jah, ma olen pärit riigist, mis ei kuulu pangandusliitu, kuid kriis näitas ära, kui väga on üksteisega seotud need kakskümmend kaheksa liikmesmaad. tugevas pangandusliidus tugev pangandusliit loeb meile kõigile, ma teen kõik, mis võimalik, et see oleks Euroopa Liidu lipulaevaks. olime kõik nõus, et kriisi eesest eelsetele aegadele tagasi minna ei saa. me ei saa võtta metsikuid riske öö, äh, ning leppida sellega, mis kohutavat kahju ta tegi töökohtadele ja elu, äh, paljude kodanike elustandarditele me ei saa minna äh, selleni, et äh, maksumaksja rahaga päästame panku. aga me leppisime ka kokku selles, et meil on vaja uut tõukejõudu selleks, et luua töökohti ja kasvu me peame kindlasti olema jätkuvalt äh, silmad lahti olema uute riskide suhtes, kuid ei tohi eeldada, et me ei tohiks kindlasti vastu võtta järgmise viie aasta jooksul nii palju primaarseadusandlust, äh, äh, sellepärast et äh, hea seadusandlus peab pakkuma nii stabiilsust kui rangust ja samal ajal kui tuleb välja, et me ei ole asju õigesti paika saanud, siis me peame asju muutma ja kohandama. võib-olla asju, kus me oleme midagi tegemata jätnud, mõningaid asju tuleb võib-olla eh, veidikene eh, parandada, häälestada, et, et oleks eh, need reeglid sellised, mida me vajame. see on see väljakutse, mis kapitaliturgude liidus kõige olulisem on. kuidas me suurendame investeeringuid, eriti väikestesse ja keskettevõtetesse, samal ajal säilitades tõhusa regulatsiooni ma olen endale loonud viis peamist prioriteeti. kõigepealt viia ellu see, milles on kokku lepitud. see on juba üksinda väga suur roll. Need öö, erinevad delegeeritud ja rakendusaktid öö, tähendavad umbes neljasadat erinevat meedet, muuhulgas MIFID kaks, pangandusliit, Solvency kaks ja mis iganes niisiis, kõik, mis me teeme, meil peaks olema aus ja avatud protsess teie ja nõukogu. teiseks, et me suudaksime kõige suuremate riskiallikatega toime tulla, siis me viime ellu taolised eh, läbirääkimistel olevad ettepanekud, mis puudutavad rahaturufonde, benchmark'e ja struktuurilisi reforme. me peame olema eh, sil-, ähm, ärkvel esile kerkivate riskide suhtes, mis võivad tekkida näiteks eh, sellepärast, et meil ei ole tõhusat äh, äh, regulatsiooni finantsinstitutsioonide suhtes mis ei ole finants äh, mis ei ole pangad. kolmandaks järjepidevalt viime ellu rahvusvahelisi standardeid ja põhimõtteid töötame käsikäes teiste g riikidega ja ma püüan väga soodustada regulatiivset koostööd usaga. neljandaks äh, pakun välja ettepanekuid kuidas arendada kapitaliturgude liit see on äh, projekt kõigi jaoks eesmärk on selge va- äh,, lugu seda lahti kapital Euroopas, mis praegu on külmutatud ja ta töötaks selleks, et toetada Euroopa ettevõtteid, eriti VKE-sid. me peame minema kaugemale äh, oma sõltuvusest äh, pankade suhtes, kui me vajame finantseerimist ja ma kõigepealt tahaksin analüüsida probleemi äh,, tuua välja, millised on tõkked ja takistused, aga ma arvan, et äh, me juba praegu näeme mingisuguseid võimalikke valdkondi nagu näiteks äh, kõrge kvaliteediga väärtpaberid, äh, paran-, äh, VKE-de krediidistaatuse parandamine ning kokkuleppe sõlmimine Euroopa pikaajaliste investeeringute fondi suhtes. viiendaks, ma tahan uurida seda, kus võiksime pakkuda rohkem eeliseid ühisturust kodanikele. viimase viie aasta jooksul on, oleme päris õigest, õigesti kontsentreerinud suurtele struktuursetele institutsionaalsetele reformidele. järgmise viie aasta jooksul ma loodan, et saame keerata teleskoobi teise suunda ja mõtelda rohkem selle peale, kuidas avada paremini turg turvalistele, läbipaistvatele, kättesaadavatele jaetoodetele. ma tean, et paljud selles kojas on äh, need, kes võitlevad tarbijate huvide eest ja selles toetan ma teid eelseisvatel aastatel. me peame mõtlema hoolikalt, kuidas arendada digitaalseid elektroonseid makseid, sest need on äh, suuresti, äh, suurte eelistega, mis puudutab kuluseid, kulusid, kasutamise lihtsust, aga samuti peavad nad olema turvalised ja hästi reguleeritud. on üks üldteema ja selleks on läbipaistvus. see on hädavajalik öö, see on see, mida me nõuame finantsinstitutsioonidelt, nemad peavad teadma, mis riske nad endale võtavad, nad peavad selgitama neid riske ka oma klientidele. Äh, ka järelevalveasutused peavad seda teadma. kõik reeglid, mida me või teie olete paika pannud, kõik vajavad äh, olulist äh, läbipaistvust ja loomulikult sellega saab usaldust ja lõpuks ka usku taastada. lõpuks, kuidas kavatsen teiega töötada, kui mind ametisse kinnitatakse? taaskord läbipaistvus on eluliselt tähtis. olen avatud selle komisjoniga kõik, alati olen avatud teiega, ka meie, teiega, kellega ma kohtun, eh, ma pean teiega kohtuma ja rääkima paljudest teemadest selleks, et seda tööd teha, sest mina ei usu, et on võimalik poliitikat teha vaakumis. aga ping-, kindlasti jälgin oma eelkäijate praktikast äh, rääkides äh, väliskohtumistest ja, äh, ja räägin sellest ka oma ametnikega. ma arvan, et see on hädavajalik selleks, et üles ehitada teiega õiget suhet. Äh, üks päev Strasbourgis olles sõin õhtust Michael Barnieriga, et küsida tema nõu. tal oli väga palju häid soovitusi, aga mingil hetkel ütles ta, et üks asi on kõige tähtsam. pea alati meeles, ütles ta, kui kui tähtis on sinu suhe selle kojaga. see on äh, nõuanne, mida ma võtsin tõsiselt, see on nõuanne, mida ma kavatsen järgida. ma tean, et valitud president Jean-Claude Juncker on andnud mulle väga suure vastutuse, paludes mul äh, selle portfelli enda kanda võtta. kui mind ametisse kinnitatakse, olen ma Euroopa volinik, kes kaitseb üldhuvisid, Euroopa volinik, kes töötab kõigi kahekümne kaheksa liikmesmaa heaks Euroopa volinik, kes ei unusta iialgi, et tema annab aru otse valitud selle parlamendi liikmete ees. aitäh!